So, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. tahaksin teid tervitada meie pärastlõunasel arutelul, kus me räägime kahest peamisest teemast, kõigepealt uued töövormid. me oleme arutelu jaganud kahte erinevasse etappi, ühe tunni kulutame selle teema peale. see teema omab erinevates riikides erinevat tähendust, aga see on järjest tähtsam. ning teiseks, liikmesriikides vastu võetud meetmed puuetega inimeste toetuseks ja nende seire Euroopa poolaasta raames, mis on sageli liikmesriikide jaoks kahjuks mitte eriti tähtis teema. kõigepealt äh, töökorralduse kohta ma juhin seda koosolekut koos kolleeg Adrian Solomoniga, kes juhib tööhõive äh, komisjoni Rumeenias. minu nimi on Toomas Hendel. ma juhin siin Euroopa Parlamendis tööhõivekomisjoni kuidas me siis oma ülesanded jagame täna pärastlõunal. Need, kes soovivad äh, sõna teie hulgast, siis äh, palun täitke need kuulsad äh, sõnasoovi avaldused, kõik, kes soovivad sõna, saavad sõna kaheks minutiks, seda ei ole küll väga palju, aga võtke teadmiseks, et parlamendis sageli siin meile antakse sõna üheks minutiks, seega kaks minutit on päris palju. me üritame kõneaega jagada nii, et kõigepealt saavad sõna kolm liikmesriikide parlamendisaadikut ning siis üks Euroopa Parlamendi saadik. nii me saaksime võimalikult mitmekesised kõnelejad kolleegide hulgast liikmesriikidest. me peame nüüd kiirustama, kell kaheksateist kümme peame olema esimese paneeli aruteluga valmis ning siis peame alustama teise paneeli aruteluga ning kella seitsmeks õhtul peab olema meil koosolek lõppenud. ning siis saame minna ju üheskoos õhtust sööma. nii palju minu poolt töökorralduse kohta, Adrian Solomon saab nüüd sõna lühikeseks tervituskõneks ning sissejuhatuseks. Merci, merci president bon.. suur tänu, härra esimees, tere päevast kõikidele. kõigepealt tere tu-, tulemast ähm, järgmistele kõnelejatele, kõigepealt Serkan Köse ja Ratka Maksova. sooviksin tänada, et soovisite osaleda tänasel kohtumisel. alustuseks ütleksin ma, et uute töövormide esilekerkimine näitab, millised väärtused ja põhimõtted on Euroopa sotsiaalõiguste sambas. näeme, et tehnoloogia areng, digitaliseerumine ja robotiseerumine on äh, ühest küljest võimalused, teisest küljest väljakutsed töövormide osas, töö kvaliteedi osas, töötingimuste osas. sellega kaasnevad muutused äh, tootmisprotsessis ja sotsiaalses elus. teiseks tahaksin rõhutada asjaolu, et tööturu struktuursed muutused mis leiavad aset digitaliseerumise tulemusena, ei ole mitte ainult võimaluseks mitmekesistada tööturgu, luua töökohti, eriti noortele. see on aga ühtlasi ka murettekitav töötingimuste osas, tulude osas ja vahendite jaotumise osas. selles kontekstis peavad liikmesriigid võtma vajalikud meetmed selleks, et töötajate õigused, äh, ebatüüpilised töölepingud, et äh, selles kontekstis peetakse kinni töötajate õigusest, tagataks läb-, läbipaistvus ja töötingimuste ettenähtavus. nüüd aga sooviksin anda sõna esimesele kõneleja, kelleks on härra Serkan Köse, Rootsi parlamendi liige, maksimaalselt viieks minutiks Eh, <clears throat> Tack för det, ordförande, er ärade kollegor. aitäh, härrad esimehed, kolleegid. kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle eest, et mul on võimalus siin kõneleda tööturu ning tööelu tulevikust. tööturg ning töötingimused mängivad olulist rolli inimeste elus. Nad kujundavad meid, annavad meile võimalusi, tekitavad võib-olla ka probleeme. see eh, mõjutab seda, kuidas ja kui kaua me elame. praegusel ajal tööturud dra-, on dramaatiliselt muutumas, viimastel aastatel äh, on näha, et on tekkinud uued töövormid, digitaliseerimine mõjutab üldist sotsiaalset arengut, seda, kuidas me töötame, mida me ost-, kuidas me ostame, kuidas me äh, saame näiteks tervishoiuteenust tööturud on viimastel kahekümnel aastal muutunud, uus tehnoloogia ja digitaliseerimine on äh, toonud kaasa paljude süsteemide automeerimise. samal ajal on muutunud ka see, kuidas me töötame ning sellega on kaasnevad uued väljakutsed näiteks töötingimuste või maksustamise alal. järjest rohkem soovitakse paindlikkust ning väga sageli naised töötavad hotellides või tervishoius või toitlustamises, kes kannatavad samuti on probleeme tööturule sisenejatel, see puudutab noori inimesi, aga ka teisi inimkategooriaid, kes, need inimesed peavad töötama kummalistel aegadel, näiteks öösiti. ning samuti paljud inimesed kannatavad töö, oma tööandjate tõttu, kes võivad teatud töötajate jaoks töötundide arvu vähendada või suurendada. seega, kuidas me saame olla paindlikumad, aga äh, avatumad ka kõikide jaoks, meil on palju inimesi, kes on kauaaegselt töötud, kes ei soovi olla töötud, neid on järjest rohkem igal pool. Nende inimeste jaoks, kes ei soovi olla töötud, on suur oht, et nad langevad alla vaesuspiiri, kuigi neil on ju võimet töötada. seega, kuidas me parandame nende olukorda, kuidas me saame tagada seda, et tavalisi äh, töömudeleid ei asenda uued töömudelid, me elame järjest kauem. digitaliseerimine, robootika järjest suurem kasutamine on tekitanud täiesti uue olukorra, kus me töötame äh, aladel, mis oli ennem mõeldamatu, seega sellega on kaasnenud ka muutused tööturul, me peame tagama, et meil on ka tehnoloogilised teadmised, et sellega hakkama saada, aga me ju ei soovi peatada progressi me soovime, et innovatsioon parandaks miljonite inimeste elu ja läbi uue tehnoloogia saaksime me oma ühiskondi parandada, luua paremaid ja äh, rohkem töökohti kõigi jaoks. kui vaadata tuleviku tööturgu ning seda, et me peame järjest kohanema uute tehnoloogiatega, siis sooviksin tsiteerida Göran Nüansoni Göteborgi sotsiaaldemokraati, kes ütles, et ma ei karda uusi tehnoloogiaid, ma kardan vanasid tehnoloogiaid. tsitaadi lõpp. meil järgmistel aastatel toimub väga palju huvitavaid arutelusid sellel teemal, tekivad uued teooriad, vanad teooriad öö, Äh, lastakse põhja, aga me peame võtma arvesse muutusi tööturul, me peame äh, kasutama ära innovatsiooni, uusi ideid, äh, selleks, et luua uusi töökohti. samas peame me tagama, et inimesed saaks ka õppida terve elu jooksul uusi oskusi, mitmed inimesed õpivad mitu, paljud inimesed õpivad mitu korda elu jooksul ümber. peame ka tagama parema sotsiaalse dialoogi tööturgu koheldakse sageli justkui nullsumma mänguga, et üks võidab ja järelikult teine kaotab. iga töötaja olukorra parandamine justkui kahjustab tööandja olukorda, aga see äh, idee on ekslik. suu-, parem sotsiaalne dialoog on oluliselt parandanud mm, töövõtjate olukorda ning suurendanud ka tööandjate stabiilsust ja tootlikkust, seega võidavad nii tööandjad kui töövõtjad. siis on meil paremat, vaja ka paremat sotsiaalkaitset. me peame investeerima tervishoidu, koolitusse, laste tervishoiuteenus peab olema kättesaadavam, et võimalikult paljud inimesed suudaks siseneda tööturule, see on eriti oluline naiste jaoks. naiste osalemine tööturul mõjutab positiivselt praktiliselt kõike, majanduskasvu, heaolu, haridust ja nii edasi ja nii edasi kas kõik need asjad on võimalikud? jah. me peame ära tegema väga palju, et äh, olla paindlikumad, meil on vaja palju poliitilist tahet. ma ootan väga seda, et meil tekiks selline töö olukord, kus kõikide unistused on täitunud, aitäh! Thank you. Je suis été donné la parole. Aitäh! järgmisena saab sõna proua Ratka. Maksavakis on Tšehhi saadikute koja sotsiaalkomisjoni esinaine viieks minutiks Dámy, vážení pánové, já jsem si připravila krát... Aitäh mind siia kutsumast, austatud daamid ja härrad. Mul on ette valmistatud lühike ettekanne inglise keeles, aga räägin tšehhi keeles. Tšehhi Vabariigis, nagu igal pool mujalgi Euroopas, võib näha järjest uusi töövormi, vorme, näiteks teenust, teenuste sektoris, aga ka tootlikus tööstuses, tootvas tööstuses. seega võib näha suurt muutust kus eh, masinad ja inimesed peavad töö omavahel ära jagama. see äh, annab äh, võimalusi riikidele, äh, tööandjatele, töövõtjatele, kõik võiksid sellest võita. tuleb tagada aga paindlikkus ka nend-, selliste inimeste jaoks, kes ei pääse väga li-, hästi tööturule, näiteks vanemad inimesed, puuetega inimesed, hooldajad ning äh, inimesed, kes elavad kaugemates piirkondades. meil on vaja leida alternatiivseid võimalusi. üle, meil on vaja ületada ka õiguslikud takistused, peame parandama koostööd, võtma arvesse nende rühmade spetsiifikat me peame Äh, kõikide, kõiki põlvkondi ka kaasama. Äh, väljakutsete hulka kuulub ka äh, robotite programmeerimine ning maksustamine. elukestev õpe on samuti äär-, ääretult tähtis, et tööturule saaksid siseneda uued inimesed. samuti peame saavutama suurema paindlikkuse ning selleks, et parandada töö ja pereelu ühildamist. paljud töökohad praegusel hetkel kaovad ning kannatavad eelkõige inimesed, kellel on vähem digitaalseid pädevusi, kes ei suuda reageerida muutustele ning seetõttu on nende juurdepääs tööturule halvem. töökorraldus on muutunud, uut, uued töövormid võivad tähendada seda, et tööandjad ei ole niivõrd huvitatud äh, oma töötajate edasisest koolitamisest, sest töökohad ei ole enam nii kindlad ning hariduskulud suurenevad. ning see võib tähendada riske erinevate rühmade jaoks ja eelkõige vanemate inimeste jaoks, kellel on vähem digitaalseid oskuseid ning kellel on ka madalam haridustase töökohad muutuvad järjest ebakindlamaks ning kao-, äh, väheneb ka töötajate kaitse, sotsiaal- ning äh, tervishoiukindlustus. IKT võib äh, tuua kaasa ka suurema stressi psühholoogilise koorma inimestele. nüüd Tšehhi Vabariigi statistika tulevikus väheneb äh, meie tööturul äh, osalejate hulk. Tšehhi Vabariigis äh, võivad kaduda umbes kümme protsenti töökohti läbi automatiseerimise. võivad kahe tuhande kahekümne üheksandaks aastaks kaduda kuni nelisada kakskümmend tuhat töökohta ning see mõjutab ühte koma nelja miljonit töökohta. seega töökohtade hulk väheneb ning see puudutab äh, ühel ajal umbes neljasadat tuhandet inimest. on vaja äh, mõningates äh, valdkondades vähem spetsialiste, teisel pool, teistes rohkem tõuseb nõudlus selliste töökohtade järele, mille, kus hoolitsetakse masinate eest, teenuste sektor mängib olulist rolli. siin on ka oma sotsiaalne mõõde, sest inimkond vananeb, seega tekitab see uusi töökohti juurde. siis jagamismajandus meil ei ole see nii palju arenenud kui väljamaal. see puudutab eelkõige äh, transpordi- ja majutussektorit, ka teatud professionaalseid või käsitöösektorit. Äh, meil on näiteks Airbnb, äh, FlexiOffice või GoOpno olulist rolli mängimas siis online platvormid. Nad mõjutavad töötingimusi kahel tasandil. kõigepealt traditsioonilised töökohad äh, ning äh, suurem paindlikkus, äh, nii et inimesed saavad töötada erinevates regioonides, distantsi pealt näiteks puudutab see puuetega inimeste uusi võimalusi. järeldused. ekspertide arvates on meil vaja selgeid reegleid äh, sellistes valdkondades nagu töövõtjate äh, õiguslik olukord, äh, on vaja defineerida uuesti töötajate staatus, siis tervisekindlustus ning sotsiaalsüsteem samuti intellektuaalomandi kaitse. ning samuti tuleb võidelda selle vastu, et väike, äh, mõni üksikud, üksikud platvormid äh, saavutavad monopoolse seisundi, aitäh. mis äh,, so-, maksuvä. suur tänu, proua Maksuvä. ja nüüd räägin rumeenia keeles edasi Uh, alustame tänast arutelu. Svetlana Anzelova Bulgaariast. ta on uh, tööhõive komisjoni aseesimees. rahvalt в резултат на динамичното променящата се среда на пазара на труда и схемите. suur tänu. teame, et э, tööturg on kiires muutumises, sotsiaalkaitse on seotud suurte väljakutsetega, viimastel aastatel Bulgaarias oleme olnud tunnistajaks kiirele majanduskasvule, töötingimus, töövõimalused paranevad, kuid peamiseks väljakutseks on endiselt pakkumise ja nõudluse käärid. töötajatel on teatud äh, kvalifikatsioon ja oskused. riik äh, on äh, välja pakkunud vahendeid selle olukorra tasakaalustamiseks ja valitsus on igal aastal astunud samme tööhõive vallas. aastal kaks tuhat üheksateist oli loosungiks parandame teadmisi ja inimkapitali tööturu eesmärgiks käesoleval aastal on pikaajalised töötud ja, ja erialase ettevalmistuseta töötajad. inimressursside arendamise kava kontekstis oleme mitme uue algatusega välja tulnud selleks, et toetada ettevõtlust ning selleks, et eraettevõtlust toetada, oleme välja pakkunud uusi koolitusliike nii töötavatele kui töötutele. ühtlasi oleme prioriteediks kuulutanud investeeringud tehnoloogiasse ja piirkondade, kus tööpuudus on madal, on kõrge, aastal kaks tuhat üheksateist anname võimalusi VKE-dele selleks, et nad saaksid koolitada endale töötajaid, omandaksid samuti, et need, et need omandaksid vajalikke teadmisi, seda rahastatakse riigieelarvest ja ootan suure huviga, mida teistes liikmesriikides on ette võetud uute töövormide osas. suur aitäh! ja nüüd Itaalia Deborah Sedekiani, Itaalia parlamendi liige. ja tööhõive komisjoni liige, sotsiaaldemokraat. suur tänu, härra esimees. Itaalias viimastel aastatel oleme läbi viinud olulise reformi Äh, põhjuseid mainisid juba eelkõnelejad, oleme toetanud investeeringuid praeguses kriisi kontekstis ja oleme püüelnud paindlikkuse poole, oleme investeerinud töö kvaliteeti. sest äh, väga sageli on inimestel täht-, äh, tähtajalised töölepingud töövormid on uued, neid ei tunnustata süsteemis, mis ei tunnusta innovatsiooni. mul on küsimus siinviibijatele. kas parlamendi komisjon on korraldanud või kavatseb korraldada või Euroopa Komisjon on teinud algatusi, mis puudutaksid kõiki liikmesriike kas me ole, oleme mõelnud ähm, kogu Euroopat puudutavale töötutoetusele? kas on äh, seosed erinevate liikmesriikide vahel selles osas ja teiseks, kas komisjon või parlament plaanivad innustada ka tugevasse kvaliteetsesse koolitussüsteemi selleks, et parandada töötajate oskusi, kui töötajad jäävad väljapoole süsteemi või uut, uut tüüpi tööturgu Itaalia on teinud jõupingutusi ja teeb neid ka praegu selles valdkonnas ja meid huvitaks kuulda Euroopa Komisjonilt, Euroopa Parlamendilt, milline on praegu olukord. nüüd Küprose esindaja esindajate kojast. Kudra Kukumaskevi ütleb esimees, loodetavasti ähm, hääldasin ähm, nime õigesti olete ka aseesimees tööhõive ja tervishoiu ja sotsiaalkindlustuse komisjonis, teil on sõna. härra esimees. rääkides tööhõive olukorrast Euroopas ja Küprosel kui me räägime sotsiaalsetest suhetest, siis esimene, millele tuleb mõelda, on see, et äh, neoliberalism on see kapitalismi tüüp, mis on domineeriv Euroopa Liidu liikmesriikides. kollektiivsed töölepingud, äh, seda peetakse peamiseks süüdlaseks ja põhjuseks, miks on nii keeruline majandust äh, hoogustada. miinimumpalk, finantskorrektsioonid, kõike seda peetakse vahendiks mis õõnestab ettevõtete konkurentsivõimet. stabiilne tööhõive on justkui takistuseks ja seepärast ja et ettevõtted seetõttu ei olegi konkurentsivõimelised. sotsiaalkindlustussüsteemid äh, on liiga kulukad ja seepärast ähm, ähm, tuuakse ettepoole pensioniiga ja toetatakse erasotsiaalkindlustust, erapensionikindlustust seda peetakse avalike kulutuste jaoks äh, suureks koormaks. kuid riigil on kohustus tagada peamise, põhiõigused kõikidele kodanikele. nüüd on aga saanud sellest justkui äh, konkurentsi moonutaja. tuginedes Euroopa Liidu lepingutele kõik see on liikmesriikide pädevuses. kuid äh, sta, äh, stabiilsuspakt ja teised äh, meetmed tegelikult sunnivad peale selle neoliberaalse mudeli kõikidele liikmesriikidele. tegemist on piirideta dereguleerimisega, mis on eriti raske nende riikide jaoks, mis on pidanud kohanemisprogramme läbi tegema. Küprosel äh, on meil niisiis vaesed töötajad. Nende arv on kasvanud, rohkem kui kahekordistunud. valitsus küll räägib, et tööpuudus kahaneb, kuid me teame kõik väga hästi, et on, oh, meil on kas vaesed töötajad või on meil sisserändajad, kes eh, otsivad paremaid elu ja töötingimusi teistes riikides. osaline töö selle osakaal samuti kasvab ja enamus tööandjaid kasutavadki sellist ajutist töötüüpi, sest neil ei olegi teist lahendust. see on väga oluline Euroopa Liidus. näeme et, et kolmkümmend protsenti töökohtadest on avalikus või poolevalikus sektoris ja seitsekümmend protsenti on ajutised töökohad Äh, tähtajalised töölepingud, mis võimaldavad äh, riigi vahendeid kokku hoida. kohalikud infrastruktuurid äh, lähevad pankrotti. kokkuvõttes kõik jääb vabatahtlike hooleks, nii lapsehoiuteenused või, või vanuritele osutatavad teenused. meie seisukoht on, et tuleb tööhõivet reguleerida, tuleb vastu võtta meetmeid, mis kohutavad tööandjaid rakendama kollektiivlepinguid. tuleb tagada miinimumlävend, miinimumtingimused. Ähm, kui need, kui need ei ole paigas kollektiivlepingutega, tuleb parandada elutingimusi, äh, tagada heaoluriigi toimimine. paraku see kõik ei ole aga täna sugugi Euroopas äh, arutlusel räägitakse Junckeri kavast äh, ja sotsiaalsamba osas on tegemist lihtsalt äh, ilusate sõnadega, mille, millega ei suuda me neoliberaalset mudelit kuidagi teelt kallutada. rõhuasetus on paindlikkusel ja kokkuvõttes on sellest kosa ainult suurkapitalile üritatakse Euroopa Tööametit luua. see ei ole ühing ega asutus, mis hakkaks töötingimusi parandama, see on amet, mis hakkab koguma infot selleks, et võiks jätkuda neoliberaalne süsteem. Mulțumim și noi, chiar dacă ați depășit cu mult. Suur aitäh! Te rääkisite oluliselt kauem kui ette nähtud kaheminutiline kõneaeg, aga kuna meil kuigi palju sõnasoovijaid enam ei ole, siis jätsime teile rohkem aega. Te väljendusite väga selgelt. kas Euroopa Parlamendi saadikutest sooviks keegi sõna, hetkel ei ole kõnelejate nimekirjas veel kedagi kirjas kui ei, siis härra Nikolaus, kes on Kreeka tööhõivekomisjoni esimees, saab sõna ja ilmselt jätkab umbes samadel teemadel, mis eelkõneleja. Eh, eelkõneleja seisukohad on väga selged, aga mina siiski räägin sellistest asjadest, mida on võimalik kohe teha. kallid kolleegid, sõbrad, uued töövormid ei võimalda samasugust sotsiaalkaitset kui traditsioonilised töövormid. lisaks äh, tekib ka must turg ning Kreeka valitsus on võtnud vastu terve rea seadusi selleks, et kaitsta töötajaid ning äh, et äh, soodustada ka majanduskasvu. meie üritame edendada ikkagi traditsioonilisi seaduslikke töövorme ning me ei tee midagi selleks, et teha reklaami paindlikele töövormidele, mida tegelikult saab kasutada ka kahtlastel eesmärkidel. ja sellepärast tuleb võtta kasutusele ka meetmed, et toetada võimalikult palju töötuid ning nad uuesti tööturule tuua. viimase kolme-nelja aasta jooksul oleme suutnud vähendada töötust kaheksa protsendi võrra, kuigi me e, olime erinevate programmide all ja me oleme suutnud luua töökohti augustist kaks tuhat kaheksateist panime paika ka uued töölepingu tingimused eh, tänu kollektiivläbirääkimistele ja need puudutavad rohkem kui kahtesadat tuhandet töötajat. me oleme rääkinud ka värvatavatest töötajatest. me oleme ühtlasi tegelikult ka võimaldanud siin parempoolse populismi esilekerkimist, ärgem unustagem aga töö, äh, sotsiaalkaitset eelkõige. suur tänu. nüüd äh, proua Alice Mary Higgins Iirimaalt tööhõivekomisjoni nimel fraktsioonilise kuuluvuseta. Now? Okay. Ah. Um. nüüd töötab jah? nii, Iirimaal me oleme näinud, et me ei räägi enam mitte töötuse määrast, mida kasutati võib-olla liiga lihtsustatult ja nüüd me siis hakkame mõistma, et tegemist on pigemini tööhõive kvaliteedi probleemiga. Nende teemadega olemegi tegelenud, ühelt poolt siis paindlikkus, tihtipeale paindlikkus on tegelikult halbade töötingimuste sünonüüm, kuigi äh, paindlikkus tegelikult tähendab ettearvatavust ja seda, et inimesed saavad planeerida oma töö ja eraelu. nii et äh, näiteks äh, kvaliteetne äh, poole kohaga töö ja nii edasi. Iirimaal on mõningad positiivsed meetmed kasutusele võetud, mis on tulnud nii opositsioonilt kui ka valitsuselt ning ühtlasi on siis nüüd suurenenud õigus kasutada kollektiiv- läbirääkimisi, teha siis läbirääkimisi kollektiivselt äh, üksikute inimeste ühinemise tulemusena lihtsalt. ja siis näiteks äh, valefiied, kui sellisesse rolli sattuda, siis inimene kaotab selle kollektiivläbirääkimise õiguse. nii et nüüd me näeme, et et Iirimaa on olukord sama, mis üle terve Euroopa Liidu, ehk siis me üritame kõigepealt defineerida, kes on töötaja, mis on töö ning üritame eelkõige hoida ära äh, saamata või, või te, mitte tekitada olukorda, kus riigil jääb tulu saamata. nüüd nüüd me oleme ka teistmoodi lahendanud selle null tööaja äh, küsimuse näiteks ja ma tean, et minu komisjonis on väga oluliseks teemaks sotsiaalkaitse ja teisi puudutab see samamoodi. meil on siin teatavaid probleeme. ehk siis osa sotsiaalkaitsest on nii-öelda allhangete kaudu äh, antud teiste kätte ja see tähendab, et inimesed on sattunud siis, ei ole saanud korralikku teenust ning on sattunud sellisesse töötuse äh, spiraali. nii et nad käivad halbadest töötingimustest järgmisesse, äh, järgmistesse halbadesse töötingimustesse. nüüd, kui me tahame uusi töövorme, siis tähendab seda, et sellega kaasneb ka koolitus, nii et koolitus ja väljaõpe peab olema variandiks, et inimesed ei oleks sunnitud võtma endale lühiajalisi töölepinguid. nüüd digitaalmajandus, jällegi üks valdkond, kus ma usun, et et ametiühingud on siin võtmetähtsusega. nüüd aga hooldamine, see on väga tööhõivemahukas sektor tegelikult. ning see muutub ka järjest olulisemaks, seda tuleb arendada äh, nii, et need töökohad oleksid kvaliteetsed juba algusest peale. et me teame, et on mitmed sektorid, kus enamik töötajatest on naised, äh, hooldamine on just nimelt see ja tihtipeale on need töökohad ka kehvema kvaliteediga. seda me ei saa aga lubada ja nüüd kohe hakkan lõpetama ka. nüüd äh, alltöövõtjate kasutamine. avalikud teenused on teenused, mida äh, pakub riik, jah, neid on võimalik ka uuendada, nad äh, suudavad hakkama saada ka täiesti uutes tingimustes, äh, arvestades näiteks kliimaeesmärke ja nii edasi. nii et väga raske on siin kuidagi hangete ka selliseid teenuseid ähm, edasi anda, nii et siin on väga oluline rääkida sellest, kuidas me üldse ehitame üles selle hankesüsteemi. suur aitäh! nüüd on meil aega veel kümme minutit, nii et kui keegi soovib veel sõna, siis on teil see võimalus nüüd olemas. tahaksin teada, kas Euroopa Parlamendi poole pealt äkki keegi soovib sõna? tööhõivekomisjoni aseesimees Rahvaparteist. jah, suur aitäh, mina olen pärit Soomest ja hetkel on meie tööhõive näitajad järjest paremad ning tööpuudus on vaid umbes kuus protsenti. kuid siiski on meil umbes kakssada tuhat FIE-t ehk siis neid on järjest enam ja see on natuke keeruline olukord, sellepärast võib juhtuda, et inimene on vaid osaliselt eh, füüsilisest isikust ettevõte, samal ajal on ta tegelikult töötu ja üliõpilane ja võib-olla ka töötaja ja nii edasi ja seda kõike korraga. ja avalik sektor ei ole siis võimeline ära määratlema seda, et eh, mis kategooriasse see inimene kuulub ja siis lõppkokkuvõttes jääb ta ilma kõikidest toetustest. nüüd aasta tagasi me võtsime kasutusele mudeli. ning selle eesmärk on siis tegeleda pikaajalise töötusega. inimeste rahul oli üsna hea selle uue mudeliga, kuid tegelikult see ei toonud kaasa just inimeste töö leidmist nüüd me siis üritame kasutada veidi kaasaegsemat versiooni sellest. meil on siis reaalajas äh, äh, süsteem internetis. nii et näiteks inimene saab töötada ühe päeva, aga samal ajal siis äh, ülejäänud aja olla ikkagi töötu ja nii edasi, nii et ma tahaksin teada, et kas siin Euroopa Liidus on veel mõni riik, kes on samas olukorras ja kas meil on siin võimalik midagi Euroopa Liidu siseselt võrrelda, äkki me saaksime siis luua sellise reaalajas süsteemi, mis kuidagi inimesi stimuleeriks? suur aitäh ja viimane kõneleja Rumeeniast, proua Andrea Tšepke, kes on samuti saadikute kojast ja tööhõivekomisjonist suur tänu, mina räägin oma riigikeeles, mitte küll oma emakeeles, sest et minu emakeel on ungari keel. tööturul on väga suured väljakutsed ja väga huvitavaks kujuneb siis tulevikus näha, kuidas me loome selliseid töökohti, mis on head ka pereelule tööealine elanikkond ju väheneb rahvastik vananeb, kõikides liikmesriikides on suured demograafilised probleemid ja tulevikku see just eriti kergemaks ei tee. nii et meil on vaja selliseid töökohti, mis soodustavad ka pereelu tekkimist, peab võimaldama naistel töötada, aga samas ka lapsi saada. ja peab võimaldama neil ka pöörduda tagasi tööle üsna kiiresti, nad peavad, neil peab olema selleks ka motivatsioon, loomulikult on sellist süsteemi vaja ka Rumeenias, kuid samal ajal on tegelikult ka väga palju vanavanemaid, kes on veel heas vormis, aktiivsed ning äh, sotsioloogiliselt võetakse neid kui ähm, mitteaktiivseid inimesi, kuigi nad tegelikult on aktiivsed, nii et äh, kuidagi võiks siis ka nendega arvestada võib-olla elukestva õppe raames. ning loomulikult tuleb arendada ka äh, arvutioskust, äh, mis võib kujuneda vägagi kasulikuks. ning tuleb rääkida ka aktiivsest vananemisest, juba mitmeid aastaid me ju teame, et pensioniiga lükatakse järjest edasi ja nüüd siis tekib küsimus, et äh, millist pensioni meie üks päev saama hakkame, kui meil see päev käes on. samal ajal ei tohi unustada ka puuetega inimesi ning nende integreerimist tööturule, tööohutus teiselt poolt samamoodi ka tööohutus, näiteks siis, kui inimene töötab kodus, edasi lühiajalised töölepingud, poole kohaga töötamine ja nii edasi, kõik, kõikide nende töövormidega peavad kaasnema ka teatud eh, kaitsemeetmed. edasi haridus ja eh, kutseharidus samuti peavad kaasa, eh, kaasas käima nende arengutega koolitused. jah, noortele on võib-olla hea mõte ja need tunduvad huvitavad, aga tegelikult on vaja sellist väljaõpet ja koolitust, mis on eh, tööandjatele päriselt kasulik. jah, me räägime siin eh, kogu aeg digiteerimisest, aga keegi peab ju ka näiteks kogu seda riistvara hooldama. suur aitäh! suur tänu, suur aitäh kõikidele kõnelejatele, me pidasime ajalistest piiridest äh, hästi kinni ja annan sõna uuesti Toomas Endelile, palun. ja liibe kolleeginen, liibe kolleegin, ich hab austatud kolleegid, kuulasin arutelu tähelepanelikult ja sooviksin teha kolm lühikest märkust. Nende aspektide kohta, mida mainiti selles arutelus. ning minu arvates äh, on, jäetakse need aspektid just sageli kahe silma vahele, esiteks paindlikkus. väga tõsiselt räägitakse tänapäeval sellest, et töövõtjate olukord võib muutuda öö, järjest paindlikumaks, aga millisest paindlikkusest me räägime? kas ebakindel paindlikkus kus äh, kehtivad täiesti meelevaldsed töötingimused, tööajad või siis selline paindlikkus, mis aitab äh, loominguliselt paremini kaasata töötajaid. liiga vähe räägitakse sellest siis, millist paindlikkust me soovime, seda nii äh, liikmesriikide kui Euroopa tasandil. tuleks seda teemat tõsisemalt käsitleda. teiseks see on nagu kimäär ehk siis digitaliseerimine. sageli süüdistatakse kõigest digi-, digitaliseerimist, ma tean päris paljusid äh, inimesi, äh, kes väidavad, et digitaliseerimine toob kaasa üüratu hulga töökohti, mina selles kahtlen meil siin tööhõivekomisjonis on ka ju teada, et on ettevõtted, mis näiteks toodab žilette, kus oli üheksasada töötajaid, töötajat, aga kus tootmine täiesti digitaliseeriti ning nüüd on üheksa töötajat seal. kui nüüd rääkida digitaliseerimise mõjudest öö, öö, kui, kui, kui ei võeta arvesse digitaliseerimise mõjusid töökohtade hulgale, siis sellised inimesed ei ole tõsiseltvõetavad, digitaliseerimisel on üüratud mõjud nii Euroopa Liidu tööturgudele kui meie riikidele. meil on aega vähe, ma jään selle kahe, piirdun selle kahe märkusega, aga igatahes meil on äh, päris palju veel ära teha selleks, et saavutada selline olukord, kus me, me saame äh, kujundada tulevasi arenguid ning äh, ka tulevast majandust korrektselt maksustada me peame võitlema selliste äh, igasuguste tingimusteta tööturgude vastu. me ei saa ju lähtuda motost, et sa teenid nüüd piisavalt raha, hoia suu kinni. me ei saa lubada sellist tingimusteta tööturgu ning seetõttu peame me välja töötama nutikamad mudelid selleks, et töötajad ei peaks agoonias oma äh, pädevuste ka-, kadumise tõttu kannatama, vaid et nad tõesti loodaks neile uusi töökohti ning et äh, kasutatakse ära nutikaid lahendusi. see on ka poliitikute ülesanne. kui meie töö äh, tõttu inimesed on lihtsalt ärritunud kogu aeg oma töötingimuste või olukorra tõttu, siis tegelikult ei suuda me kunagi saavutama sot-, saavutada sotsiaalset Euroopat, siis ei soovita meist enam midagi kuulda, see on meie ülesanne nii liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamendis. aga nüüd ongi aeg peaaegu täis. ning nüüd lõpetuseks tahaksin tänada Adrian Solomoni äh, selle eest, et ta meie esimest arutelu juhatas. Läheme teise osa juurde, mis on vähemalt sama keeruline. mida ma unustasin? teine arutelu osa. see puudutab äh, alalist äh, liikmesriikide Äh, puuetega inimeste alase tegevuse seiret lahutamatu Euroopa poolaasta osana. meil on nüüd siin kaks äh, peakõnelejat sissejuhatuseks sellel teemal ning siis saame selle põhjal arutelu edasi pidada. kõnelejad on Karla Tavares, kes on öö, äh, töö- ja sotsiaalkindlustuse komisjoni liige Portugalis, palun tulge siia ning teiseks Ante Babic, kes on töö ja öö, pensionisüsteemi ning sotsiaalpartnerluskomisjoni liige Horvaatia parlamendist. tulge palun mõlemad siia. Teil on mõlemal umbes viis minutit kõneaega.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 kutse eest Portugali parlamendile. konventsioon, mis puudutab puuetega inimesi, ratifitseeriti Portugalis aastal kaks tuhat üheksa ning viimastel aastatel on palju tähelepanu pööratud järjestikuste valitsuste poolt äh, puuetega inimestele ning ka nende pereliikmetele ning kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal otsustati ka midagi ette võtta ning alustada täiesti uue lähenemisega. ning äh, sellest hetkest alates on kasutusele võetud erinevaid innovatiivseid meetmeid, mille eesmärgiks on äh, puuetega inimeste kaasamine jälgides nende inimväärikust ja iseseisvust. näiteks on meil töötatud välja teatud tugisüsteem, mis võimaldab toetada puuetega inimest, mis võimaldab tal tegeleda selliste tegevustega, mida ta üksi ei saaks teha. teiseks meetmeks on meil näiteks kaasav sotsiaalteenus ehk siis äh, pakkudes läbi ühe teenuse kõiki erinevaid teenuseid puuetega inimestele. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal siis loodigi selline teenus ja selle eesmärgiks on võidelda vaesuse vastu ning kaasata inimesed tööturule ning ühtlasi parandada ka olemasolevate sotsiaalhoolekandeteenuste kvaliteeti nüüd käesoleval aastal on äh, plaanis seda meedet ka laiendada noortele ja lastele, ehk siis kaasata sinna äh, ka lastega pered. nüüd see kõik äh, puudutab umbes kaheksakümmend üheksat tuhandet puuetega inimest. me oleme võtnud kasutusele ka muid väga olulisi meetmeid, näiteks mis puudutab maksusoodustusi puuetega inimestele. meil on siis selline kaasava, kaasav, kaasavusteenuse pakku-, koht, nii et ühest kohast saab kõik teenused ning seeläbi suurendatakse ka teenuse kvaliteeti, mida kodanikele äh, pakutakse. nii et seeläbi saab pöörduda ühte ja samasse kohta ning lahendada siis erinevad probleemid, mis nendel inimestel võivad olla. tegemist on äh, põhimõtteliselt maksusoodustusega, äh, nii et üritatakse luua tingimused ka selleks, et inimesed saaksid soetada endale sõiduki, et nad saaksid äh, lihtsamini ringi liikuda. ning ühtlasi oleme loonud ka tingimused selleks, et pakutaks turul selliseid sõidukeid, mis on äh, kohandatud puuetega inimeste vajadustele ning detsembrist kaks tuhat kaheksateist on meil uus programm Ligipääs pluss, see on uus programm, mis sisaldab täiesti uusi meetmeid ning eesmärk on äh, kohalikes omavalitsustes äh, tagada avaliku ruumi äh, ligipääs siis või ligipääs avalikku ruumi puuetega inimestele. üritame ka ühtlustada kasutada olevaid andmeid, nii et meil on siis, oleks selline ühtne süsteem, kust oleks võimalik leida infot puuetega inimeste kohta ja nende vajaduste kohta. loomulikult kõik see, kõike seda ka koordinatsioonis Euroopa Liidu vahenditega. nii et jällegi siin maksusoodustuste kaudu, nii et ühtlasi kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast on meil ka kaasav haridussüsteem. Ehm, eesmärk on siis see, et iga õpilane saaks äh, oma võimeid ka täielikult realiseerida, nii et äh, seda siis multidistsiplinaarses äh, klassiruumis, kus saavad kohal viibida nii lapsed ise kui õpetajad kui nende pereliikmed näiteks ja me kaotasime ka hiljuti ära täielikult äh, invaliidsuse äh, kui mõiste, sellepärast et see tegelikult piiras puuetega inimeste äh, tege-, tegutsemisvõimalusi. me oleme üritanud anda inimestele võimaluse ise määratleda, kellena nad ennast näevad käesoleval valitsuse prioriteediks on tagada läbi strateegia ligipääs töökohtadele, töökoht kõigile. valitsus töötas välja strateegia, mis edendab tööhõivet ja mis kaasnab, kaasab erinevaid partnereid. ja siin me teeme koostööd ka ettevõtetega ning on seatud ka teatud kvoodid näiteks erasektorile ning äh, käesoleva kuu alguses jõustus uus seadus Portugalis. ning see tähendab, et riigi ähm, ettevõtetes on kohustus võtta tööle ka puuetega inimesi äh, kuni üks kuni kaks protsenti. kuuendal veebruaril jõustus ka meetmete pakett mis puudutab ka nii-öelda mitteametlikku hooldajat. nagu me näeme, siis äh, valitsus on seadnud, seadnud prioriteediks äh, selle teema, siin on mõned näited sellest, mida on võimalik teha, et äh, puuetega inimesed saaksid oma elu väärikamalt elada, nad on ju nõrgemas positsioonis ühiskonnas. nii et lugupeetud kolleegid, tegemist on meetmetega, mis, äh, mille eesmärgiks on õiglasem, kaasavam Euroopa, Euroopa, kus iga inimene on oluline ning kedagi ei jäeta maha. ja sellist Euroopat me tahamegi ja sellise Euroopa nimel me ka võitleme, tänan. ennem kui asume järgmise kõneleja juurde siis teadmiseks, et kes soovib sõna, siis nüüd on meil kollased äh, äh, avalduslehed, et me saaksime äh, vahet teha kõne soovijatel. kolm inimest on juba sõna soovinud, ootame järgmisi. järgmisena Ante Babic, kes on siis töö küsimuste pensionisüsteemi ja sotsiaalpartnerluskomisjoni liige Horvaatia parlamendis. aitäh, härra esimees, härra Hendler zastupnici u Europskom parlamentu ja nacionalnim parlamentima. kolleegid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendi saadikud, mul on suur au osaleda sellel parlamentide nädalal ajal, eh, mil Horvaatia valmistab ette kahe tuhande kahekümnendal aastal toimuvaks Horvaatia esimeseks eesistumiseks. me oleme saavutanud väga hea koostöö Rumeenia ja Soome kolleegidega ning oleme valmis ka üle võtma oma kohustusi Troika raames. minu jaoks on suur au tänasel koosolekul nii olulisel teemal kui liikmesriikide puuetega inimeste alaste meedete seire äh, sõna võtta nagu teised Euroopa Liidu liikmed, töötab ka Horvaatia aktiivselt selle nimel, et oleks tõesti ka puuetega inimestele tagatud inimõigused ning vaba osalemine ühiskonnas. me juhindume ÜRO puuetega inimeste konventsioonist ja eelkõige Euroopa puuetega inimeste strateegiast kahe tuhande kümnendast kahekümnenda aastani oma parlamendis. võtame ka vastu strateegia äh, puuetega inimeste kaasamise kohta, see strateegia kehtib kahe tuhande seitsmeteistkümnendast kahekümnenda aastani. see on ka ÜRO konventsiooni rakendusdokument. seitsmekümne kaheksast meetmest, mis meie strateegias kirjas on, on elu rakendatud juba nelikümmend kolm ning kolmkümmend viis on osaliselt ellu rakendatud mis meie arvates on hea tulemus. meie eesmärk puuetega inimeste puhul Euroopa poolaasta raames on saavutada avatus ning see, et inimestel on juurdepääs kõikides eluvaldkondades. me oleme astunud mitmeid positiivseid samme siin. tooksin mõned nendest välja meie Portugali kolleeg juba mainis mõningaid. puuetega inimeste rahaline olukord on paranenud, samuti juurdepääs äh, teenustele äh, nii äh, puuetega laste kui täiskasvanute puhul. me oleme suurendanud toetusi selleks, et vältida vaesusesse langemist ning et tõsta sotsiaalkindluse taset ning samuti oleme vastu võtnud õigusakte selleks, et motiveerida puuetega inimesi olla rohkem kaasatud tööturgudel. me oleme sisse toonud ka kvoodid kõikidele tööandjatele ning FIE-dele. samuti on meil näiteks õppeabi puuetega lastele koolides tulime välja uue keskkooliprogrammiga, kus üritatakse parandada ka tulevast puuetega inimeste tööhõivet. samuti isiklike abiliste toetus puuetega inimeste puhul on meil paranenud ning oleme äh, institutsionaliseerinud ning äh, teenuseid ning ka insi-, äh, ning äh, puuetega inimeste jaoks. samas, vaatamata jõupingutustele, üritame kogu aeg parandada veelgi puuetega inimeste olukorda. Horvaatias on veel äh, parandamisruumi. näiteks puuetega inimeste tööpotentsiaali ei ole täielikult ära kasutatud üle seitsmekümne tuhande inimese, kes oleks töövõimelised, on endiselt töötud. me peame tegema lisajõupingutusi selleks, et äh, näiteks transpordisüsteem on kohandatud nendele sobivaks, äh, töökohad ja nii edasi. juurdepääsu öö, äh, valdkonnas on astutud suuri samme edasi, aga meil on endiselt vaja menetlusi selleks, kui juurdepääs pole tagatud, siis pole piisav ka sellist, selliste teenuste tase, millega tagatakse, et puuetega inimesed saaksid elada oma perede juures. kuulasin ära meie por-, Portugali kolleegi ning sooviksin ka teie öö, öö, kogemustest kuulda, mis puudutab siis äh, institutsionaliseerimist ja selle negatiivseid ja positiivseid külgi. töötasin äh, sotsiaal- ja noorsoopoliitika ministeeriumis puuetega inimeste osakonnas ennem ning institutsionaliseerimises ka tegime algust võib-olla valest otsast. sest institutsioonidesse suunatud, suunatakse e, e, leidsime, et suunatakse inimesi, kellel on raskemad puud, et see, tuleb välja, oli viga. me peame rohkem pingutama, eriti e-, Euroopa poolaasta raames äh, valdkondades, kus meil on olukord keerulisem, näiteks esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist jõustus uus kasuvanemate seadus, mis on väga oluline ka laste ja ka täiskasvanute institutsioonidest väljatoomise jaoks. samuti ka teenuste, hooldeteenuste parandamise jaoks kasuperedes. võtame vastu ka seaduse, mis puudutab koerte kasutamist inimeste aitamisel, näiteks äh, teraapia või rehabilitatsiooni või juhtkoerte puhul pimedate inimeste jaoks. astume ka samme selleks, et ÜRO konventsioon ja Euroopa strateegia puuetega inimeste jaoks paremini ellu rakendataks. Need teemad on ääretult tähtsad Horvaatia ja Euroopa Liidu jaoks me kõik soovime ju ja oleme selleks päris palju ära teinud, et Euroopa Liit oleks ülemaailmselt ka suur eeskuju, mitte ainult majanduslikult, vaid ka elukvaliteedilt ning kõige haavatavamate inimeste kaitsetasemelt. kui me soovime seda eesmärki saavutada, siis tuleb tagada, et kõigi jaoks valitseks võrdsed tingimused, eriti kõige haavatavamate inimeste jaoks lõpetuseks sooviksin lisada, et Horvaatia parlamendis oleme astunud veel ühe väikese sammu. nimelt Horvaatia parlamendis on ka eraldi poodium puuetega inimeste jaoks, kui nad sõna soovivad. suur tänu, nüüd on mul siin kirjas terve hulk sõnasoove viis sõnasoovijat kolmast, kollastel lehtedel. kui te soovite veel sõna, siis järgmistel minutitel palun täitke avaldus, siis sulgeme kõnelejate nimekirja, et me saaksime koosolekuga õigeaegselt ka ühele poole. Svetlana Angelova saab esimesena sõna mm.. Светлана Ангелова. Уважаеми господин председател, уважаеми дами härra esimees, daamid ja härrad. Euroopa poolaasta äh, raames jätkame tööd selle nimel, et kaasata riskirühmade ka,, kaasata riskirühmi, kaasa arvatud puuetega inimesi. jõuaksin teie tähelepanu detsembrikuisele hääletusele, kus tegelesime just puuetega inimestega ja ja see on üks meie valitsuse prioriteetidest. vastu võetud seadus tagab tööhõive puuetega inimestele äh, nii tavapärases kui spetsialiseeritud kui kaitstud keskkonnas. see võimaldab ka anda piisavat äh, tuge nendele puuetega inimestele, kes töötavad ja samuti tööandjale. seaduses on ette nähtud ka kvoodid selleks, et suurendada puuetega inimeste tööhõivet tavapärases töökeskkonnas. see annab nendele äh, niisiis tööalase sissetuleku. tööminister, sotsiaalpoliitika minister äh, kavatseb äh, rakendada eriprogramme selleks, et soodustada tööhõivet ja toetada just tööandjaid looma töökohti, mis on suunatud spetsiaalselt äh, pideva puudega inimestele. kaitstud töökohad on äh, integratsioonimehhanismiks läbi tööhõive ähm, mitme puudega inimestele ja kestva puudega inimestele äh, seadus, mis tegeleb sotsiaalse ja solidaarse majandusega, võimaldab suurendada ligipääsu tööhõivele ja koolitusele, selleks, et parandataks kutseharidust ja suu-, ja võimal-, ja tegeldaks just kõige haavatavamate gruppidega, tänan. aitäh, peaaegu täpselt kaks minutit. järgmisena härra Nikolaus Manios Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. härra esimees, kolleegid. Kreeka valitsus tegeleb väga tõsiselt sotsiaalse solidaarsusega. valitsuse eesmärgiks on luua tingimused selleks, et äh, tööturule oleks võrdne ligipääs. oleme läbi viinud äh, haridussüsteemi reforme nii algkooli kui keskkooli tasemel oleme viinud sisse vajalikud muudatused selleks, et puuetega lapsed võiksid paremini ligi pääseda kooliharidusele. oleme suurendanud ka spetsialiseeritud asutuste personali. meie eesmärgiks on anda tuge Äh, näiteks äh, läbi abi kodutööde tegemisel. tunnustame Kreeka äh, mär-, tummade keelt ning pimedate kiri on meil samuti olemas Kreeka kodanike jaoks. meil on ka vastu võetud meetmed selleks, et äh, puuetega inimestele tagada paremat ligipääsu mererandadele. viisteist protsenti äh, uutest töökohtadest avalikus sektoris on suunatud puuetega inimestele ja kõikides kohalikes omavalitsustes äh, on programmid, mille alusel viiakse ellu ÜRO konventsiooni. oleme muudatusi teinud ka adopteerimist puudutavasse seadusesse selleks, et äh, lastekodudest äh, lapsed tuua uutesse kodudesse. oleme seega vastu võtnud terve rea meetmeid, mille eesmärgiks on äh, tuhandete inimeste elu kergendada, oleme panustanud sotsiaalsele ja solidaarsele majandusele, oleme ehitanud vastavad infrastruktuurid elamispinnad ning samuti puhkeasutused selleks, et äh, nendel sotsiaalsetel rühmadel võiks olla ligipääs ka vaba aja tegevustele. viimase kolme aasta jooksul äh, finantskohanemise äh, süsteemi ajal memorandumi ajal Kreeka valitsus siiski üritas ja see tal ka õnnetus mitte viia läbi, mitte viia sisse kärpeid nende inimeste, nendele inimestele suunatud toetustes. Neid ka ei maksustata ning nende varasid ei saa konfiskeerida, kui tegemist on äh, võlgadega Kreeka riigi ees. nii et on terve rida maksusoodustusi, mis puudutavad seda sotsiaalset gruppi, aitäh. aitäh. järgmine Adam Koosa. Köszönöm, köszönöm elnök úr, kedves kollégák, sorstársak, szeretettel üdv esimees, daamid ja härrad. tere tulemast äh, sellel hilisel õhtutunnil meie kohtumisele. on, mul on väga hea meel näha, et päris paljud on sõna võtnud. olin kümme aastat parlamendi liige. Äh, olen pärit Ungarist, olen kurt. minu eriala on võrdsed võimalused hariduse, haridussüsteemis ja sellega tegelen siin Euroopa Parlamendis viiskümmend, viiskümmend protsenti puuetega inimestest ei tööta Euroopa Liidus, mõnedes paikades on näitajad ka paremad, Ungaris näiteks on meil ka, oli kakskümmend protsenti tööhõive aastal kaks tuhat üksteist ja töötame selle kallal ja nüüd oleme jõudnud neljakümne protsendini. sellest, see ei ole kindlasti piisav ja tahaksin nõustuda kahe eelkõnelejaga, kes rääkisid vajalikest meetmetest selleks, et praegust olukorda parandada. ma ei taha hakata probleeme loetlema või meetmeid, mida on võetud Ungaris või teistes riikides. võib-olla räägiks pigem üldisemalt kõigepealt tööturu olukorda tuleb pidevalt hinnata, eriti kui me räägime puuetega inimeste tööhõivest. teiseks tuleb vastu seista sellistele tavadele, mis takistavad puuetega inimeste töötamist. kolmandas oluline mõõde või meede oleks, oleks äh, toetada integratsiooni tööturul, et terved ja puuetega inimesed võiksid töötada koos tööturul. koolitus ja haridus on jällegi väga olulised teemad mitte ainult puuetega inimeste jaoks, vaid ka nende kolleegide jaoks ja tööandjate jaoks. Äh, sageli ei teata piisavalt äh, asjadest ja elukestev õpe on väga tähtis. Euroopa Parlament saab etendada olulist rolli juurdepääsetavuse paketi osas, see võetakse Euroopa Parlamendis järgmisel aastal vastu, see saab olema kohustuslik siduv meede kõikide liikmesriikide jaoks ja loodetavasti saab sellest oluline samm edasi ligipääsetavuse parandamisel. ma loodan, et ka tänane arutelu on viljakas. ja et meil õnnestub parimaid tavasid üksteiselt õppida aitäh, järgmisena Elis-Marie Higins um,. Thank you very much um.... aitäh. mainiksin paari aspekti. viimati kõnelesin tõesti väga pikalt. sotsiaalkaitsekomisjonis oleme ühiskomisjone tööhõivekomisjoniga korraldanud äh, ja samuti tervishoiu ja hariduskomisjoniga ja tegelenud just puuetega inimeste teemaga. tegelikult inimesed puutuvad kokku väga erinevate bürokraatlike süsteemidega, puutuvad kokku, nad peavad tegema ära tohutu töö tegelikult, puuetega inimesed, hakkama saama tervishoiusüsteemi bürokraatiaga, tööhõivesüsteemi, haridussüsteemi bürokraatiaga, tööhõivega, kõik, igal pool on tegemist ligipääsuõigustega sageli takistab see kõik edasiminekut. oleme positiivseid meetmeid Iirimaal ka võtnud. näiteks töökohal majutamine, isik, isikustatud lähenemine hariduses, ligipääs tööle samuti. oluline on mõelda ka edasiliikumisele et me lihtsalt ei mõtle ainult äh, tööhõive arvule, vaid ka mõtleme, äh, kuidas inimese karjäär edeneb. seda viimasel ajal oleme näinud ka puuetega inimeste esindatust avalikes, avalike asutuste nõukogudes, et nende õigused oleksid paremini kaitstud. kaks küsimust Äh, ÜRO ja Iirimaa konventsioon, mille me oleme nüüd äh, aast-, kümme aastat pärast, pärast Portugali selle äh, ratifitseerinud, aga kas see oli see valikuline konventsioon? see annaks õiguse survet avaldada ja samuti Euroopa poolaasta mure seisneb selles, et paljud sotsiaalvaldkonna eesmärgid tuginevad keskmisel sotsiaal- ja, ja selline sotsiaalõiguste põhine lähenemine saab sageli kannatada, kui me hakkame tegema võrdlusi keskmise pinnal. kuidas me saaksime kvaliteediindikaatoreid välja töötada Euroopa poolaasta kontekstis? ja veel üks murettekitav küsimus. Ähm, riigipõhises arutelus näiteks öeldi Iirimaale viimasel aastal, et me kulutame liiga palju tervishoiusüsteemile. ja kuidas me ühtlasi saame kärpida avalikke kulutusi, nii et et, et me kaitseme ka inimeste õigusi vastavalt ÜRO konventsioonile. et äh, me tegutseks nende huvide vastu. aitäh. nüüd läheb keeruliseks. Ah, nii, Skeevi Koudro Kokuma, ma kindlasti hääled, hääldasin seda valesti, aga teil on, teil on ikkagi sõna. suur tänu, esimees Küprosel ratifitseerimise juba aastal kaks tuhat üksteist ÜRO protokolli, mis puudutab siis puuetega inimeste õigusi. kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat viisteist kriisiperioodil töötasime välja tegevuskava, kuid väga vähesed tegevustest tegelikult rakendati ellu meie komisjon loomulikult tegeleb äh, oma tööga, sotsiaal- ja tööhõivekomisjon. hetkel arutame tegevuskavasid ja muud äh, taolist, kuid kui bürokraatiast äh, ei vabaneta ja kui ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, siis jäävad sõnad vaid sõnadeks. ÜRO on Küprosele teinud soovitusi puuetega inimeste strateegia osas. ning samuti on meil Euroopa Liidu tegevuskava. kuulasin äh, kolleege, kes rääkisid äh, oma koduriikide plaanidest, mis on, mis on igati eeskujulikud. ka meil on äh, kvoodid avalikes asutustes, kuid see ei ületa kahte protsenti kriisi tulemusena, kärbete tulemusena seoses memorandumiga viimastel aastatel eh, ei ole me värvanud tegelikult nende kvootide raames mitte kedagi. ning samuti miinimum, tagatud miinimumsissetulek, mille võtsime, sellega seoses tagame ka mõningad võimalused ja jällegi on meil tegemist probleemidega ja valitsus peab oma vastutust kandma. probleeme on terve rida, hetkel ei saa ma sellest kõigest siin rääkida, kuid oluline on olukord, on järelmeetmete osa, ratifitseerimine paberil on oluline, kuid palju olulisem veel ellurakendamine. minu koduriigis on väga tõsiseltvõetavaid organisatsioone, puuetega inimesi, kes töötavad äh, tõsiselt ja loomulikult on meie eesmärgiks ühiskond, kus puuetega inimestel ei ole probleeme. aitäh, nüüd Konstantika Kuuneva. tänan, härra esimees. Äh, mul on väga hea meel olla täna siin sellel arutelul ja näen, et on väga positiivseid arenguid toimunud Lõuna-Euroopa riikides, mis on kõige vaesemate seas äh, Kreeka, Küpros, Portugal. Äh, nimetagem asju õigete nimedega ja vaatamata tõsistele probleemidele, majandusprobleemidele, sotsiaalvaldkonna probleemidele, vasakpoolsed valitsused nendes riikides on otsustanud äh, kõige haavatavamad sotsiaalsed rühmad prioriteediks seada ja mul on väga hea meel, et antakse tõepoolest abi ja toetusi äh, koduhoolduseks, see oli üks äh, minu esimesi ettepanekuid minu poliitikukarjääris. ma arvan, et äh, koduabiline on väga suureks abiks puuetega inimesele ja perekondadele samuti, kes sageli ei ole sugugi eksperdid puuetega inimeste hooldamises puuetega inimeste osalus nõukogudes on kindlasti väga oluline selleks, et võetaks vastu kohased meetmed. me sooviksime näha täiendavaid meetmeid ja programme selleks, et lihtsustada seda, selle teenuse osusta-, osutamist, see on põhivajadus tegelikult selleks, et tagada puuetega inimeste sõltumatus ja iseseisev hakkamasaamine sellest äh, võikski õppida selleks, et õpiksime koos elama puuetega inimestega, et õpiksime äh, kõik koos elama. see aitab ka nendel inimestel, kes, kellel puuet pole, meid paremini mõistma, nii saame me kõik paremateks inimesteks. kui äh, koduabilise teenust pakutakse, siis tuleb neid abilisi ka koolitada. ei saa koduabiliseks puuetega inimesele saata ükskõik millist inimest, koolitus, koolituseta inimest, kellel ei ole ühtegi tunni, tunnistust ega kes pole kunagi ühtegi kutsesobivuskatset läbinud, sellisel juhul me oma eesmärke ei saavuta, seega tuleb ka seda, seda hooldustöötaja kvalifikatsiooni tunnustada. aitäh. järgmine kolleeg teeb patrull. kui ma nüüd õigesti lugesin Belgiast. aitäh, esimees viitaksin Brüsseli parlamendis vastu võetud tekstile, mille algatasin õigusaktile, mille kohaselt kohalikud äh, võimud ja nende personalis kaks koma viis protsenti peab olema puuetega inimesi see. see kahe koma viie protsendi kohustus äh, toob endaga siiski kaasa rakendamisel raskusi, äh, kartusi eelkõige. seega laiendasime seda meedet, nii et me saaksime seda ka allhankes kasutada. ehk siis äh, sõlmime hanke konkursse äh, ja seal osalevad siis vastavad äh, ettevõtted, kes värbavadki puuetega inimesi. selline lahendus lihtsustab meie tegevust kohalikele omavalitsustele. aga eelkõige saavad kohalikud võimud paremini niimoodi seadusest kinni pidada, sellepärast et nende töö on muutunud lihtsamaks, kuid ühtlasi on tagatud integratsioon läbi töö, sest finantsvahendid on olemas ja nad suunatakse just sellele, et puuetega inimesed tööle tuua. selle kohustuse täitmine võimaldab kohalikel võimudel äh, võtta tööle puuetega inimesi ja ühtlasi äh, ja võimaldab neil äh, muuta see suhe puuetega inimesega tavaliseks. ja loomulikult on vaja ka vastavat toetust, toetavat raamistikku. kogemus näitab, et kohalik kohaliku omavalitsuse tasandil hald-, avaliku halduse kontekstis võib täheldada seda, et kui puuetega inimesed töötavad asutuses, siis see on äärmiselt positiivne ja isegi tulus, väljendudes majanduslikes terminites, sest tegemist on inimesega, kes on rahul oma töökohal ja järelikult töötab ka tõhusamalt ja see, siin ja meil on selge tõend selle kohta, et kuidas, milline kasu on sellest, kui puuetega inimene töötab. aitäh, Vilma. sõna saab sõna Ratka Maksova. Eh, eh, aitäh. ma olen väga rahul sellega, et puuetega inimeste küsimus ka täna arutlusele läks. Tšehhi Vabariigis on puuetega inimeste kaitsetase üsna kõrge, aga siiski on meil parandamisruumi. umbes kaks aastat tagasi loodi Järelevalveamet puuetega inimeste jaoks, puuetega inimeste ombudsman, kes jälgib siis, kuidas antakse neile sotsiaalteenuseid, millised on nende tööhõivetingimused ja nii edasi. Need inimesed, inimesed, kes on äh, tervise, peaaegu terved, siis neid üritatakse rohkem aidata normaalset elu elama hakata, nii et ja üritatakse nende tervis võimalikult hästi korda saada. riik üritab neid öö, inimesi aidata, tööandjad peavad, saavad riigi toel selliseid inimesi rohkem tööle võtta see on nende jaoks ka oluline motivatsioon ning kui neid inimesi tööle võtta ei saa, siis on ettevõtjatel e, e, e, kui, kui nad seda teinud ei ole, ettevõtjad, siis nad, neil on ka kohustus puuetega inimesi rohkem tööle võtta. sooviksin rääkida veel ühest fenomenist, mida võib näha üle Euroopa Liidu äh, Äh, psüühiliselt haiged inimesed, keda on väga keeruline tööle võtta, nad ei saa täiskohaga tööle võtta. Neid mainiti ka äh, selles arutelus äh,. siin tuleks kasutada osalise äh, töökoha lahendust või mitme töökoha lahendust. Neile tuleks pakkuda tugevamat sotsiaalset kaitset. Tšehhi Vabariigis soovime me samuti deinstitutsionaliseerida neid inimesi, me soovime parandada äh, teenuste pakkumist, paremad, paremaid sotsiaalseid teenuseid äh, tõsiste puudega inimestega, inimestele. Äh, sellised inimesed saavad ka rohkem toetust riigilt, et nad saaksid tõesti paremaid sotsiaalseid teenuseid. kuus koma kaheksa miljardit on viimastel aastatel Tšehhi Vabariigis sellesse valdkonda investeeritud. suur tänu selle arutelu eest. kuna mina äh, ei ole puudega inimene, siis minu jaoks oli see äh, tõesti hea õppeseminar, kus ma kuulsin äh, väga palju sellest, mida erinevates liikmesriigites äh, puuetega inimeste toetuseks ette on võetud. varem äh, äh, tegelesin ma ka tööõigusega ning äh, sellest ma mäletan, et raske puudega inimestele kehtisid eritingimused. Äh, ja tehti siis vahet äh, raske puudega ning niinimetatud äh, mitte nii raske puudega inimeste vahel, see äh, võiks olla ka lahendus äh, mitte puudega inimesed võib-olla päris hästi ei saagi aru, äh, millises olukorras puudega inimesed on, äh, kui, äh, millised vajadused nendel on, eks igaüks peab selle üle järele mõtlema ise veel, aga äh, sellest arutelust oli siin kindlasti siin väga palju kasu. tahaksin tänada ka äh, meie komisjoni liikmeid äh, härra Kooset ja proua Kuunevat, kes äh, alati Euroopa Parlamendis ka toetavad puuetega inimeste kaitset ning loodetavasti jätkate teie oma tööd siin edaspidigi ning loodetavasti saame me liikmesriikide parlamendisaatikutega sellest teemast tulevikus ka rääkida. suur tänu selle arutelu eest, päevakord on ammendunud. nüüd tuletan teile meelde, et kolime ümber Euroopa ajaloo majja, et õhtust süüa. isiklikke asju ja neid asju, mis siia ruumi ei kuulu, ärge palun siia jätke, siia enam pärast sisse ei saa, et neile järgi tuul-, tuua, tulla, seetõttu kõik, mis otseselt siia kinni naelutatud ei ole, võtke palun kaasa. vast saate hakkama. Solomon Adrian Solomon, unustasin Adrian Solomoni, vabandust. Ladies and gentlemen. Suur tänu. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați răspuns. Kõigepealt tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et te osalesite tänasel parlamentidevahelisel konverentsil Euroopa poolaasta raames ja seda Rumeenia eesistumise ajal. lisan veel, et äh, tänaseks valitud kahel teemal on tegelikult ka midagi ühist. ühelt poolt siis ähm, digitaliseerimine ja teiselt poolt äh, puuetega inimeste tööturule toomine Neid asju on võimalik äh, arutada ka äh, koos. ehk siis, kuidas integreerida puuetega inimesed äh, meie ühiskonda laiemalt, aga kitsamalt ka tööturule. kasutame järjest enam erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ning see võimaldab ka näiteks vaegnägijate järjest suuremat lõimimist ühiskonnaga. varem pidid nad piirduma väga väikest kvalifikatsiooni nõudvate töökohtadega, nüüd aga on Rumeenias nelikümmend kaks vaegnägijat, kes töötavad ähm, infotehnoloogia sektoris, kõrgtehnoloogiat puudutavatel töökohtadel. Rumeenias on meil lisaks ka järelevalvenõukogu, kes jälgib seda, mida tehakse äh, ÜRO avalduse ellurakendamiseks ning oluline on see, et oleks piisavalt eelarvevahendeid, et seda järelevalvet saaks teostada üle terve riigi. kui terves Euroopa Liidus on meil ju lausa üheksakümmend miljonit puuetega inimesi, siis, puuetega inimest, siis tegelikult Rumeenias on neid umbes kaheksasada tuhat ning enamik neist saavad ka mingisugust äh, sotsiaaltoetust, mis on mõeldud äh, selleks, et nad äh, pääseksid välja sotsiaalsest tõrjutusest ja saaksid osaleda ühiskondlikus elus. Neile on ette nähtud ka mm, ka abikäed, nii et äh, meil on teatud poliitikud täiesti olemas. loomulikult on vaja kaasata rohkem ka kohalikke omavalitsusi, sest et äh, kohalikes omavalitsustes ja näiteks haiglates ja koolides ei ole piisavalt administratiivset võimekust, ei ole näiteks ühte ametnikku, kes suudaks rääkida viipekeeles, kes suudaks inimestega suhelda. nii et ma usun, et Euroopa Liidu tasandil tuleks korraldada äh, koolitusprogramme, mida rahastada struktuurifondidest selleks, et äh, kohaliku omavalitsuse ametnikke välja õpetada. ning edasi saaksid äh, siis nemad juba otseses kontaktis olla puuetega inimestega. me peaksime kõik endale teadvustama seda, et puuetega inimesi oleks võimalik täielikult integreerida ühiskondlikku ellu. võimaldada neile täielikku mobiilsust ja ligipääsu kõikidele erinevatele võimalustele, mis tegelikult olemas on. ja loomulikult peab neil võimaldama ka elada täiesti iseseisvalt ma usun, et äh, tulevane robotiseerunud, digitaliseerunud äh, tööturg äh, lubab ka puuetega inimestel olla aktiivsed töötades kodust ning seeläbi panustada ühiskonna arengusse. igal juhul peame kõik töötama selle nimel, et tegemist ei oleks enam nii-öelda haavatava ühiskonnagrupiga. jah, seda kõike näeme me võib-olla tulevikus alles, aga see võiks olla meie kõigi ühine eesmärk. seda nii strateegiliselt kui ka äh, riikliku poliitika seisukohast. nii et suur aitäh teile kõigile, kohtume peagi õhtusöögil. ma loodan, et äh, teile meeldis tänane konstruktiivne arutelu. Euroopa poolaasta raames tänan. suur tänu ning vabandust veel kord äh, minu vea pärast, Adrian. Monsieur Salomon, je vous ressentir. Amusez-vous bien ce soir.